niisiis, me alustame. ma loodan, et kõik on valmis. niisiis, tere õhtust kõigile ja tere tulemast kõigepealt doktor Mukwebele, tere tulemast Euroopa Parlamenti minu jaoks on väga suur au teid täna siin tervitada koos oma kolleegide Andrei Plenkovitšiga, kes on Välisasjade komisjoni aseesimees ja Maris Ponga, kes on Arengukomisjoni aseesimees ja samuti on siin härra Louis Michel, kes äh, on AKV äh, delegatsiooni juht. niisiis äh, kui te veel ei tunne doktor Mukwebit, Veget, siis ma tutvustan teile, tege-, tegemist on inimesega, kes hoolitseb naiste eest. ma arvan, et see on kõige eh, selgem viis, kuidas teda tutvustada. me võtame siin täna vastu väga soojalt härra Mukweget Äh, täna õhtul on äh, siin Strasbourgis olukord keeruline, ma äh, märkan, et paljusid inimesi pole kohal, liiklusega on probleeme. kolleegid on jäänud ummikutesse ja jõuavad kohale hiljem. härra Mukve-, Mukvebe jääb siia siis kolmapäevani, nii et meil on võimalus temaga veel kohtuda. niisiis, härra Mukvebe on selle aastane Sahhorovi auhinna laureaat ta on äh, Lõuna-Kiivus Pantsi haigla rajaja see asub Kongo demokraatlikus rahvavabariigis ja tänu äh, äh, doktor Mukwebele oleme teada saanud, et ka vägistamisest on saanud massihävitusrelv äh,. see puudutab väga paljusid kogukondi, väga paljusid naisi, väga paljusid äh, külasid. ja ma arvan, et äh, Äh, loodetavasti suudame sellise äh, või võideldes selle kuriteoliigi vastu ükskord teha lõpu ka diskrimineerimisele ja viia ka Aafrika riigid jätkusuutliku arengu teele. me kõneleme täna õhtul Tõnis Mukwegega kõigest sellest, äh, mida ta on oma elus teinud, räägime tema erialast ning eh, samuti nendest probleemidest, millega ta hetkel silmitsi seisab ja neid probleeme on palju ja nad on keerulised. ja nüüd eh, annaksin sõna härra Pongale, kes on arengukomisjoni aseesimees ja seejärel härra Plenkovitšile, kes on välisasjade komisjoni asemees, siis saab sõna härra Mukwege ja lõpetuseks härra Louis Michel ja seejärel eh, on siis eh, võimalus eh, kolleegidel, kes sõna soovivad, samuti sõna võtta. niisiis, härra Ponga, palun. aitäh. kallid kolleegid, kallis doktor Mukwege, minu jaoks on väga suur au Arengukomisjoni esimese aseesimehena juhatada seda tänast kohtumist Eh, kallis doktor Mukwege, me teame teie pühendumust eh, teie kodumaal Kongo Demokraatlikus Vabariigis, te kaitsete naiste õigusi, eh, te te parandate naiste kehasid ja neid piinatud ja vägistatud hingi, te taastate mitte üksnes nende naiste ja tüdrukute kehasid, te taastate nende väärtuse, nende au, väärikuse, nende au Te olete teinud suurepärast tööd. aga teie pühendumus sellega ei lõpe, te võitlete ka vabaduse ja inimõiguste eest ning te võitlete ka väljenduse ja mõttevabaduse eest Kongo demokraatlikus vabariigis see asub suurte järvede piirkon-, võistlete selle kõige eest ka suurte järvede piirkonnas ja kaugemal. Teie pühendumuse eest inimõigustele ja vabadustele valiti teid meie parlamendi poolt Saharovi Äh, auhinna äh, saajaks aastal kaks tuhat neliteist. Te olete selle au igati ära teeninud äh, tahaksin teid tänada kõige selle eest, mida te olete teinud teie parandate paljude kehasid ja hingi. Need inimesed on olnud konfliktide ohvrid ja need konfliktid äh, räsivad teie kodumaad. seksuaalset vägivalda kasutatakse relvana, nagu te ütlesite, seda kasutatakse relvana paljudes riikides ja iseäranis äh, teie äh, kodupaigas on see tõesti see kuritegu, mille vastu me peame võitlema, mida me peame hukka võistma. niisiis veel kord suur aitäh teie julguse ja teie pühendumuse eest, härra Mukwege aitäh, härra Ponga ja nüüd härra Plenkovitš, palun. suur aitäh, äh, proua Valentsiano, suur aitäh, äh, kallis Maurice, äh, kallis Louis Michel, kallis härra Mukwebe, kallid kolleegid minu jaoks on samuti suur au ühiselt koos kolleegidega juhatada seda tänast Äh, ühist äh, koosolekut, esindan siin siis välisasjade komisjoni esimeest Elmar Brocki, kes täna kahjuks siin olla ei saanud. tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandast aastast alates oleme andnud Saharovi mõttevabaduse auhinda, selle oleme andnud indiviididele või organisatsioonidele, kes oma tegevusega on meelde tuletanud, kuivõrd oluline on see, et demokraatlik äh, riik kaitseks inimõigusi ja põhivabadusi Äh, aastate jooksul on sellest auhinnast saanud üks äh, meie kollektiivse äh, parteideülese tegevuse sümbol, mis on suunatud siis inimõiguste kaitmisele ja kaitsmisele ja nende toetusele, kes iga päev võitlevad vabaduse ja õigluse eest kogu maailmas. maailmas on endiselt niivõrd palju paiku, kus inimesed ja grupid võitlevad põhiõiguste eest, selle eest, et nad saaksid ise oma tulevikku määrata. sellel aastal äh, ja tahaksin veel kord õnnitleda doktor Mukweget. Äh, lisaks sellele, et ta saab Saharovi auhinna, on esimeste äh, konverents tunnistanud ka Euromaidani Ukrainas ja Leila Junoši tööd. tegemist on siis ühe Aserbaidžaani inimõiguste kaitsjaga tegemist on sõnumiga inimestele meie idapiiril, et me kuuleme nende häält ja toetame ka nende püüdlusi. mul on väga hea meel kuulda, et Euromaidani esindajad osalevad kolmapäevasel auhinna üleandmise tseremoonial. kahjuks proua Junos on endiselt vangis, tema tervis halveneb ning parlamendi delegatsioonil ei, ei lastud Aserbaidžaani reisida, aga tema tütar äh, Dinara Junos on kohal äh, kolmapäevasel tseremoonial. kallid kolleegid, äh, täna austame Saharovi auhinna võitjat doktor Deniss Mukwebet ja läbi tema kõiki neid inimesi, kes võitlevad inimõiguste eest lõpetuseks tsiteeriksin Elinor Roosevelti, äh, kes rääkis äh, inimõig-, universaalse inimõiguste deklaratsiooni vastuvõtmisel järgmist. inimõigused algavad väikestest asjadest, äh, kodust, nii väikestest ja nii lähedastest asjadest, et neid ei ole võimalik kuskil maailmakaardil näha, nad saavad alguse koolist, kolledžist, tehasest, kontorist, äh, talust, kohtadest, kus igal mehel, naisel ja lapsel on püüd õigluse suunas, kes kõik tahavad õiglast väärikust, tahavad elada diskrimineerimiseta ilma kollektiivse tegevuseta nende õiguste kaitseks sellistes väikestes kohtades ei saa olla suure, suuri edusamme laiemas maailmas. aitäh ja veel kord palju õnne! ja nüüd saate sõna teie, härra Mukwebe. Äh, tänane äh, õhtu on minu jaoks väga emotsionaalne ja äh, täis suurt lootust. Äh, ma kohtun äh, esmakordselt Euroopa Parlamendi saadikutega ning tahaksin tänada proua äh, Äh, äh, Romerot, kes juhatab siis, äh, kes on välisasjade komisjoni aseesimees, tänan teda selle koosoleku juhatamise eest, tahaksin tänada ka arengukomisjoni aseesimeest ja samuti ka teist välisasjade komisjoni aseesimeest selle eest, et nad täna siin kohal on. tahaksin tänada ka härra Louis Michel'i Äh, selle eest, et äh, täna siin on, olen teile kõigile väga tänulik. Äh, kallid Euroopa Parlamendi saadikud, Kongo Demokraatlik Vabariik on silmitsi oma ajaloo kõige süngema hetkega, kakskümmend aastat sõda, kahjuks see sõda ei äh, toimu klassikaliste sõja, klassikaliste sõjareeglite järgi, seda sõda peetakse naiste kehadega ning äh, ja me peame praegu tõesti äh, leidma kuidas läheneda nendele draamadele, mis toimuvad. tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal lõin ma Pansi haigla Eh, selleks, et leevendada ja, ja vähendada laste ja naiste suremust, eh, see on meie piirkonnas väga kõrge. Eh, tollal me tõdesime, et on tekkimas uus probleem. me algul arvasime, et tegemist on lihtsalt kokkusattumusega või mööduva nähtusega, aga kahjuks äh, tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal me hoolitsesime eh, neljakümne viie vägistamise ohvri eest ja neid oli siis vägistatud äärmiselt julmalt. ning eh, ma võin teile öelda, et me peame tegema vahed eh, vägistamise vahel Äh, mis, mm, mis on siis lihtsalt äh, mitte nõusolekul põhinev seksuaalne suhe, mis on äh, juba iseenesest väga tõe, tõsine kuritegu, sellepärast et psühholoogiline, psühholoogilised tagajärjed või, võivad jääda naisega kogu eluks, aga vägistamine, mida kasutatakse sõjavahendina, see mitte üksnes ei alanda inimest, see lihtsalt hävitab Äh, kõike ning ma pean ütlema, et äh, see on üks viis, äh, kuidas naiste inimlikkust eitada, kui naine on eluandja ja kui tema keha hävitatakse, siis sellel on kohutav mõju. niisiis need vik-, need ohvrid, kelle eest me hoolitsesime, Äh, me pidime aasta hiljem tõdema, et selliste ohvrite arv oli pidevalt kasvanud ja tegemist ei olnud enam äh, lihtsalt sõja kaasnähtusega. Äh, ja, ja see, kuidas need asjad juhtusid, näitas, et kõik sellised kuriteod olid väga hästi ette planeeritud Te, tegemist ei olnud lihtsalt paari naise vägistamisega, kõik oli ette planeeritud. niisiis need vägistamised äh, äh, olid niivõrd tõesti äh, äh tüüpilised, et võiks juba äh, kin-, tunnuste põhjal kindlaks teha, milline rühmitus selle taga oli. ja siis me hakkasime Äh, tõsisemalt pöörama tähelepanu nendele vägistamistele, mis meie piirkonnas aset leidsid. Äh, nüüd oleme hoolitsenud juba ligemale neljakümne tuhande naise eest, kes on olnud seksuaalse vägivalla ohvrid. Äh, üritame neile pakkuda siis terviklikku abi me hoolitseme siis nende eest nii füüsiliselt, ravime neid meditsiiniliselt, aga me pidime üsna peatselt oma tegevuse käigus tõdema ka, et see vägistamise psühholoogiline mõju oli väga tugev ja naistel ei olnud võimalik koheselt normaalsesse ellu tagasi pöörduda. nii et, et me üritame osutada ka psühholoogilist abi nendes väga keerulistes tingimustes, mis meie piirkonnas valitseb ning äh, tegeleme siis ka õiguslike aspektidega, äh, sellepärast et see, mis Äh, toimub, meil on, äh, need naised vajavad ka kohtuabi, äh, tuleb tunnistada, et kogukond neid ei kaitse. ja, ja selline õiguslik probleemi tunnistamine aitab kaasa ka nende naiste paranemisele ja alati on vaja toetada neid naisi ka sotsiaalmajanduslikult, sellepärast et Äh, kui naised on majanduslikult tugevad, suudavad nad ennast ühiskonda taasintegreerida. Äh, nad suudavad seda teha lihtsalt tänu oma võimetele ning äh, me oleme välja töötanud siis mudeli, mida me oleme ka edukalt rakendanud. ja mitte naine selle mudeli järgi ei lähe siis ühiskonna juurde, vaid ühiskond tuleb naiste juurde, aga läbi Äh, nende tragöödiate äh, äh, me üritasime ühendust võtta ka meediaga, üritasime äratada rahvusvahelise üldsuse tähelepanu, kahjuks Äh, oli vastuseks kurdistav vaikus, keegi ei tahtnud sellest asjast midagi kuulda ning ma pean ütlema, et tegemist ei ole ainult naiste küsimustega, tegemist on meie inimlikkust puudutava küsimusega, see ei ole mingi äh, küsimus, äh, mis vajab lihtsalt mingi grupi poolt lahendamist, see on küsimus, mille me peame kõik koos lahendama. niisiis me peame äh, üritama tegeleda ka selle nähtuse sügavamate põhjustega äh, selleks, et äh, ei kasutataks vägistamist sõjapidamisvahendina. täna januneb Kongo arengu järele pärast kahekümnes aastas sõda, me oleme paljusid rahulepinguid allkirjast-, allkirjastanud, aga vaatamata kõigile nendele lepingutele äh, sõjategevus ikkagi jätkub ning äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal allkirjastati üks rahuleping Addis Abebas. Äh, ja seda me peame siis tõesti selliseks rahulepinguks Äh, mis ei võimalda konfliktil äh, uuesti puhkeda ja see sisendab lootust. Äh, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, tahaksin rõhutada mõningaid asju, mis minu arvates võiksid täna õhtul olulised olla. üritaksin Te võiksite meile aidata siis saavutada õiglust, aidata seada arenguteele üks riik mis on raskustes. Euroopa eh, Liit on meid väga palju toetanud ja ma arvan, et Sahharovi auhinned eh, aitab sellele ka kaasa. mina asun kahe tuhande kilomeetri kaugusel pealinnast Kinshasast, aga ma arvan, et see auhind annab lootust, see näitab, et me ei ole unustatud, meid ei ole hüljatud. niisiis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Äh, rahvusvaheline üldsus tõesti üritas lahendada äh, meie piirkonna probleeme. Äh, see oli siis ennenägematu poliitiline diplomaatiline pühendumus ning kõik lootsid, et sellel korral lõpuks ometi, ometi nende probleemide algpõhjustega tegeldakse mitmed osapooled siis äh, Äh, äh, olid selle lepingu äh, taga, tagajateks, aga me peame tõdema juba nüüd, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, et selle lepingu ellurakendamise teele on tekkinud takistused, sest see ajakava, mis paika pandi, see mitte ei viibinud ainult Uganda poole tegevuse tõttu, vaid need lepingud tõesti ei toimi nii, nagu me oleksime soovinud üks näide on näiteks julgeolekuolukord äh, ida, riigi idaosas, äh, olukord on halvenenud äh, ning iga päev saame me kahjuks infot massimõrvadest, vägistamistest, mis on, on muutunud siis nende kuritegude strateegia ning rahvas on tõesti kannatamatu naised ei lepi enam sellega, et neid vägistatakse, toimuvad meeleavaldused nendes piirkondades, kus on aset leidnud massimõrvad. mulle näib, et praegu on äärmiselt oluline anda uut hoogu rahuprotsessile ja äh, võidelda selle vägivalla vastu, mis konfliktipiirkondades toidub. Äh, tuleb võidelda karistamatuse vastu, mis valitseb äh, sellepärast, et selles piirkonnas on tänaseks vägistatud sadu tuhandeid naisi ja me endiselt ootame kohtumõistmist ning naised Äh, tihtipeale peavad silmitsi seisma oma nii-öelda timukatega, kellest on saanud nende piirkonna äh, julgeolekuametnikud ja see on tõesti väga frustreeriv äh, meil on vaja regionaalset dialoogi, sest meile tun-, me leiame, et tegelikult lähevad need, selle konflikti juured kaugemale Konst-, Kongo Demokraatliku Vabariigi piiridest ja meil on vaja regionaalset dialoogi eh, sest kui sellist dialoogi ei ole, siis ei ole ka lahendust. Äh, kolmandaks tuleb neutraliseerida relvastatud rühmitused ja äh, äh, tekib küsimus, et kas kõik valikuvõimalused on ikkagi ära kasutatud, mis meil on. meie tsiviilelanikud nõuame äh, Äh, meie tahame teada, kas ikkagi kõik vahendid on ära kasutatud, enne kui hakati kasutama jõu, jõudu, sellepärast et äh, kui kasutatakse jõudu, siis sellel on kaasnevad tagajärjed äh, tavalistele inimestele ja Kongos on tava, tavalised inimesed juba kakskümmend aastat nende tagajärgede all kannatanud. täna ootame julgeolekusektori reforme parlament võttis hiljuti vastu seaduse, aga seda pole välja kuulutatud ning eh, julgeolekusüsteem, mis meil praegu on, ei ole eh, eriti lootustandav, rahvas ei usalda pol-, pol-, politseid ja sel juhul on ka demokraatia ohus. me sooviksime, et kodanike ühiskond osaleks äh, Äh, raamlepingu ellurakendamisel, see raamleping võiks olla äh, kodanike ühiskond võiks olla siis äh, järelevaatajaks, kes otsustab, miks asjad toimivad või ei toimi. tänapäeval on kodanike ühiskond väga halvasti kaastat-, kaasatud. Ehm, me peame pöörama rohkem tähelepanu oma põhiseadusele, sest ma arvan, et see aitas kaasa rahu taastamisele Ida-Kongos, aitäh! suur tänu teile, proua ähm, härra Mukwege ja Louis Michel, nüüd on teie kord, äh, lugupeetud doktor, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. Äh, nagu ütles Margarit Jursenaar, ta ütles järgmist ja ma tsiteerin, universumi läbimatu saladus asetab aeg-ajalt ajale tugisambaid mis suudavad valgustada maailma, kui pimedus valitseb, valitseb. tsitaadi lõpp. lugupeetud doktor Mukwege, armas sõber, olen äärmiselt liigutatud ja õnnelik, eh, kui võttes teid vastu Euroopa Parlamendis, kus kaitstakse tuliselt inimõigusi, et teie väärikat tööd tähistada et and-, austada teie imetlusväärset eh, tööd, et eh, teie solidaarsust, teie pühendumust, teie äh, tugevust, julgust, teie julgust äh, hukka mõista äh, talumatud kohutavad inimsusvastased kuriteod, mis toimuvad Kongo demokraatliku vabariigi mägedes. oma väsimatu tegevuse, oma jätku, järjekindlust, inimarmastusega annate te tõeliseks eeskujuks kõigile. Teie lihtsus, teie eh, mure teiste pärast. Eh, eh, jätavad need, kes on aeg-ajalt ükskõiksed, nagu me kõik, jätab ka meile süda, meie südametunnistusele järele pisut väärikust. meie kõigi nimel siin võiksin öelda, et teie julgus, teie pühendumus on imetlusväärsed. Te olete meie sajandi südametunnistus miski pole kadunud seni, kuni teiesugused suudavad kõige nõrgemaid, kõige haavatavamaid aidata. Te teate, et Bansi on midagi enamat kui haigla, olete sellest teinud perekonna, solidaarsuskeskuse, kus respekteeritakse teisi, kus respekteeritakse eh, humaansust ja eh, õigust. Teie tegevuse läbi eh, te, teie võitluse läbi, see on poliitiline võitlus, te võtsite inimõigusi, inimõiguste elule, demokraatiale ja äh, võitlete selle nimel, et äh, barbaarsed sõjatavad kaoks kahekümne esimesest äh, sajandist. Te olete veendunud selles, et teie tegevus on Äh, auks teie riigile, teie rahvale, teie kultuurile. loodetavasti need jõhkrad ja küünilised tege, tegevused Aafrikas kaovad tänu teile, sest selline käitumine ei saa jääda karistamata. Te olete osa samast äh, ajaloost, rahvast, kultuurist. Te olete universaalne inimene, kes teeb au Aafrikale ja kogu maailmale, kõik, kogu inimkonnale. Euroopa Parlament soovib teile näidata, et olete, on, oleme teie kõrval teie võitluses. Euh, suur tänu ja nüüd annan ma sõna kolleegidele. meil aega on õige vähe ja loomulikult äh, sooviksite ka, et härra Mukwege vastaks, sõna saavad. Panzeri, Monsieur Tanok, Monsieur Sevicius, Madame Lösing ja Madame Logbiller. see tuu. ja Monsieur Bashir. D'accord. Bon. nii. kõigepealt saan härra Breda, suur tänu teile äh, härra doktor, kõigepealt õnnitlen teid äh, Sahhrovi auhinna saamise eest. sel aastal oli raske valikut teha, sest äh, kõik äh, finalistid olid tugevad ja puudu- ja tegelesid küsimustega, mis meie jaoks olid olulised, see puudutas seksuaalvägivalda kui sõjarelva, vabaduse, demokraatia nimel võitlust Maidanil ning inimõiguste kaitsjaid, küsimused, mida me kõik toetame ja mis on meie jaoks olulised. sooviksin tervitada teie otsustavust selle võitluse läbiviimisel, mis kestab juba kuusteist aastat naiste abiks, abistamiseks, kes on kirjeldamatuid õudusi läbi elanud. ning äh, sooviksin teile ühtlasi öelda, et äh, see auhind tõstab äh, esile nende tuhandete naiste kohutavad kannatused. Te et olete aidanud neid naisi, kelle kehast on saanud lahinguväli. samuti me tervitame kõiki neid meedikuid, kes tänapäeval rasketes tingimustes inimelu eest võitlevad, nagu nõuab Hippokratese vanne. ja võiksin teile kinnitada, et seksuaalvägivalla vastu võitlemine on konfliktides on äärmiselt äh, oluline osa meie poliitilisest tegevusest. mis äh, puudutab Kongo Demokraatlikku Vabariiki, siis äh, meil oli võimalus korduvalt sellest rääkida, välja töötades tegevusliine, et teie riik ei oleks enam nii-öelda vägistuspealinn maailmas. selleks tuleb lõpp teha karistamatusele ka ja sooviksin teada, millised peaksid teie meelest olema Kongo eh, prioriteedid, et see eh, kohutav eh, nähtus kaoks ja kuidas Euroopa Liit saab teid aidata? sooviksin rõhutada, et seksuaalvägivald ei ole, see ei kao ära ka konfliktijärgses olukorras on vaja toetada poliitilist dialoogi, et riik, riik äh, areneks edasi. olime selle külalised missioonil, olime ja leidsime, et oluline on muuta põhiseadust, välja töötada valimiskalender, äh, äh, kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks. kui te külastasite Brüsselit, siis te rääki-, esitasite oma seisukoha äh, põhiseaduse muutmiseks, tahaksin teada, milline on arutelu seis teie kodumaal selles küsimuses, suur tänu teile ja palju õnne. järgmisena saab sõna härra Panseer. Grazie. Grazie della presenza. suur tänu selle eest, et saite täna siia tulla. on Julgeolekunõukogu otsuse viieteistkümnes aastapäev, kolmteist kakskümmend viis võetud vastu oktoobris kaks tuhat ja endiselt jõus, ma tahaksin teada, millisesse seisu me praegu oleme jõudnud. resolutsioonis rõhustatakse naiste rolli konfliktide ennetamisel ja lahendamisel ja rahu ülesehitamisel. räägitakse tsiviilisikutest, naistest ja lastest selles olukorras, aga öeldakse ka, et äh, tuleb vaadata soolisi aspekte nende rikkumistega seoses. Äh, see on inimõiguste küsimus, et äh, rünnatakse naisi Kongo demokraatlikus vabariigis hinnanguliselt viimase konflikti käigus nelikümmend naist vähemalt iga päev langevad rünnaku või vägistamise ohvriks ja see ei ole vastuvõetav. see kujutab endast ka tervise ja julgeoleku aspekti. julgeolekunõukogu resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis kontekstis võib öelda, et peasekretär on määranud erisaadiku, kes peaks tegelema vägivallaga ja seksuaalvägivallaga konfliktipiirkondades. Euroopa Parlament toetab seda. ma tahaksin teada ka teie seisukohta selle olukorra kohta Euroopa Parlamendis me toetame teid selle auhinna andmisega teile ja meil on väga hea meel teid siin näha. see on tunnustus äh, võitlusele, mida te peate inimõiguste eest äh, Kongo demokraatlikus vabariigis, mitte ainult naiste õiguste eest, selles konfliktis on loomulikult ka palju teisi ohvreid. Äh, meil ei ole tegemist alati füüsilise surmaga, vaid ka sellega, et äh, oma hinges on inimesed selle vägivalla tagajärjel surnud. samuti naiste reproduktiivorganite moonutamine on probleemiks. ja oma töös gümnakoloogina olete pidanud äh, töötama sellistes tingimustes, et teist on saanud üks maailma juhtivaid äh, eksperte äh, naiste reproduktiivorganite äh, parandamisel. ma loodan, et te saate aidata rohkematel naistel tagasi pöörduda ühiskonda. see töö, mida te teete, on äärmiselt oluline ja kindlasti te igas aspektis väärite Sahharovi auhinda see peaks äh, olema ka aluseks äh, täiskasvanulikuma ühiskonna, arenenuma ühiskonna loomisele, et lahendada konflikte, mida esineb endiselt paljudes maailma osades. suur tänu teile veel kord, nüüd härra Tänak. proua esimees tahaksin tänada ka teid ECR-i fraktsiooni nimel, mis on kolmas parlamendi fraktsioon suuruselt, aga ka kaasarstina. mina olen äh, pensionile psühhiaater ja võin öelda, et äh, nii psüühiliselt kui ka füüsiliselt on tegemist tõesti äh, kohutava kahjuga, mida nendele inimestele on tekitatud ka Kongos. ma olen Kimberli protsessi vastu pikaajaliselt huvi äh, üles näidanud. Äh, selle protsessi käigus vaadatakse, tegeldakse konfliktiga, eriti mis puudutab teemanteid ja äh, võiks seda laiendada ka teistele maavaradele, mida kaevandatakse Kongo demokraatlikus äh, vabariigis ja mida kasutatakse ka nende kuritegude toimepanijate rahastamiseks. ma Euroopa Parlamendis ise olen korraldanud seksuaalvägivalla teemalise seminari, sealhulgas Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja mõned ohvritest käisid parlamendis ja meil oli ka Kongoga videokonverents selle raames. Briti äh, endine välisminister William Hague äh, konservatiivide parteist korraldas Londonis äh, konverentsi samal teemal seksuaalvägivalla kasutamine sõjas ja see keskendus eriti Aafrikale ja Kongo Demokraatlikule Vabariigile Äh, doktor Mukwege, te olete Sahharovi auhinna laureaat äh, selle töö eest, äh, mida te teete naistega, kes on kannatanud vägivalla all. see on eriline märk, mille parlament on sellega teile andnud Te olete aidanud kümneid tuhandeid naisi ja mitte ainult äh, Kongo demokraatlikus vabariigis, vaid tegelikult üle kogu maailma, äh, näiteks äh, islami paakariigi võitlejad kasutavad samasuguseid taktikaid, naisi vägistatakse ja mitte ainult vägistatakse, vaid müüakse seksuaalorjusesse, see on täiesti uskumatu tänapäeva maailmas. nii et doktor Mukwege, suur tänu ja veel kord õnnitlused, te tõesti väärite Sahharovi auhinda aitäh, härra Tänak, härra Otsevitšus, palun. Thank you, chairman. <clears throat> doktor Mukwege. suur tänu, doktor Mukwege, õnnitlused teile ka ALDE fraktsiooni poolt, kes on siis liberaalid ja demokraadid. Te tõesti väärite seda tunnustust ja auhinda. ja seeläbi öö, äh, on teist äh, saanud rahvusvaheliselt tunnustatud mees selle väga olulise töö eest, mida te oma riigis olete teinud ja teete. Need isiklikud tragöödiad ja mõnikord ka sügavad füüsilised haavad, mis jäävad äh, pärast vägivaldset äh, vägistamist naistele, lastele ja teistele konfliktipiirkondades, ei saa jätta meid kedagi erapooletuks ja keegi ei saa vaikida. ma olen huvitatud ähm, avalikust diskursusest äh, sellel teemal, seksuaalvägivald ja eriti vägistamise kasutamine relvana äh, rahvusvahelises konfliktis, eriti Kongos. Äh, kas teie arvates võib märgata mingit positiivset tendentsi või suundumust selle suhtumises selle fenomeni vastu? on sümboolne, et Saharovi auhind äh, läheb teile äh, sel aastal, mil Euroopa tähistab äh, Esimese maailmasõja algusest saja aasta möödumist. see on sümboolne kokkusattumus, aga see näitab, et hirm ja hävitamine sõjas ja sõjalises konfliktis endiselt on vastuvõetamatu ja taunimist toetust väärib üle kogu maailma. veel kord suur tänu teile, jumal õnnistagu teid ja jätkake oma tööd nii, nagu te olete seda teeni teinud, seni teinud. väga palju sõnasoovijaid on veel ja eh, nii et eh, doktor Mukwege vastab ja pärast me jätkame veel kord äh, suur tänu, ma vabandan äh, äh, esimees, mm, enne ma pöördusin valesti tema, teie poole. ma arvan, et esimene küsimus puudutas karistamatust ning võin nüüd kohe öelda, et enamus, see ei puuduta enamust juhtumitest. et ohvritel on meil tunne, et selles küsimustes ei saa me seda karistamatuse küsimust kunagi tegelikult lahendada ja kui karistamatus juba on tekkinud, siis selle tagajärg on see, et vägistamised jätkuvad ja seda ka praegu, kus ma teiega räägin. võitlus karistamatuse vastu peaks äh, olema rahuprotsessi keskmeks, tegu on jälestusväärsete kuritegevu, kuritegudega, mis hävitavad teise inimese. me ei tohiks äh, olla ükskõiksed. kõik meetmed meet, äh, meet Äh, mida õiguskaitse äh, meie kätte annab, äh, peaks olema kasutuses. praegu see nii ei ole, ma ei hakka pikemalt sellest rääkima, vaid on võimatu karistamastuse vastu võidelda, kui Kongol ei ole mm, vahendeid selle vastu võitlemiseks välisriikide sõjaväed on olnud Kongos, rikkudes räigelt inimõigusi ning eh, kui me jääme ainult ühe riigi õigussüsteemi juurde, siis eh, on väga raske mõista kohut, sest see tähendab seda, eh, et ühed jäävad, ühtede üle mõistetakse kohut, sest nad on Kongos, teised üle aga mitte see tähendab seda, et rahvusvahelist õigust tuleb kasutada ning äh, rakendada kõigi isikute vastu, kes on äh, korda saatnud äh, inimõiguste rikkumistega, näiteks seksuaalvägivalla kasutamisega ja alati on võimalik seda teha, seega on kas või pedagoogiliselt väga oluline. ning praegusel hetkel ei äh, ole äh, armee poolt midagi ette võetud, kui kirjutasime alla rahulepingule, olime sunnitud äh, nii-öelda ühe joone alla panema kõik sõjaväelised rühmitused ning need, kes inimõigusi rikkusid, said ametikõrgendust valitsuses, sõjaväes ning äh, võib öelda, et äh, riigiaparaati ei puhastatud nii-öelda ning see paneb meid äh, raskesse olukorda, sest see tähendab seda, et äh, ohver peaks paluma kaitset sellesama isiku käest, kes on ta vägistanud. ning praegusel hetkel ongi niimoodi, et mitmetel juhtudel äh, on, on kurjategija võimeline ütlema, et minuga ei juhtu mitte midagi, ma olen võimul. ei ole lubatav, et võimul on need, kes on oma rahva rõhujad, ei ole veel liialt hilja, et midagi ette võtta, sest ja seda ka nende vastu, kes töötavad politseis, sest kuidas on võimalik, et rahvas usaldaks politseid, kes äh, eile olid timukad ja täna peaks neid nagu kaitsma? Ehm. praegusel hetkel võib öelda, et äh, äh, ühiskonnas käärib, sest kui lapsed võeti sõjaväkke, kui nad olid kümme-kaheteistaastaselt, Äh, ja kui äh, toimus demobiliseerimine, siis äh, samas nii-öelda vaimselt demoliseerimist ei toimunud. see, samas on tegu lastega, kes olid seksuaalvahekorras kas oma lähimate sugulastega, et näidata, et nad on nii-öelda tõelised mehed ja jumal teab, milline on nende psühholoogiline seis, kuidas oleks võimalik neid aidata psühholoogilises plaanis tegu on äh, kogu see õigussüsteemi ülemineku faas on väga halvasti tehtud, mingisugust, äh, mingisugust protsessi pole käivitunud. olin ise inimõiguste kaitsekomisjonis, et vaadata, milline on võimalus, et kuidagi hüvitada seksuaalvägivalla ohvreid. ja äh, olime üllatunud, kui konstateerisime, et kui pöördusime valitsuse poole, oli head tahet näitavaid organisatsioone, kes soovisid osaleda, aga äh, valitsus peaks olema see, kes äh, hüvitise äh, maksmisega tegeleks, seda ei ole seni aga tehtud. ning Tõe ja Leebituse komisjon kui me kirjutasime alla rahulepingutele, oli ainus, mis ei toiminud ning äh, väga raske on ette kujutada, kuidas selline äh, lepitus äh, võiks toimida, kui nii palju on olnud ohvreid, kus tegelikult ei ole võimalust öelda, et me tegime väga halvasti ja see ei tohi enam kunagi korduda, ohvritel peab olema võimalus välja öelda, mis nendega juhtus, mida nad äh, tunnevad ja sellega seoses äh, meie haigla on koht, kus äh, ohvrid saavad välja öelda, mis neil südamel on, kuid see ei tohiks olla ainus koht, kus see toimub ja see peaks, toimuks võimalik öelda kogu kogukonna ees ning kogukond peaks vabandama selle eest, et et seksuaalvägivalla ohvreid ei kaitstud. on ainus äh, äh, võimalus ära hoida selle, et selline olukord korduks. siis äh, oli küsimus, mis puudutas põhiseaduse üle, ümbervaatamist. see arutelu endiselt toimub ja ta on ka vähene, tema selle tähtsus on vähenenud, kuid soovime, et äh, kodanikud jääksid endiselt valvavaks. kui äh, põhiseadust muudetakse Kongo demokraatlikus vabariigis äh, ilma rahva tahet küsimata, siis isegi kui see, siis see rahv-, kardame seda, et rahv-, rahuprotsess, isegi kui ta pole veel lõpuni viidud, tooks, viis, viis meid tagasi nullpunkti ning see võiks tekitada olukorra, kus tekiks veel lisahukkunuid, seda riigis, mis on isegi juba palju kannatanud. kutsusin üles Kongo võimusid äh, näitama üles suuremat poliitilist vastutustunnet, äh, sest kongolased soovivad, äh, et õigus valitseks ja Eh, kui see nii ei lähe, siis me läheme ajas kümme, kakskümmend aastat tagasi, see oleks äärmiselt kahetsusväärne. Eh, loodetavasti, et see, mis toimub Burkina Fasos, protsess tugevneb eh, ja loodetavasti on meil võimalik muuta konstitutsiooni, nagu me seda kaks korda oleme juba teinud, miks ei võiks seda kolmandat korda teha ja eh, poliitikud võiks rääkida oma valimiskampaania vältel, kuidas nad kavatsevad põhiseadust muuta. ja see, mis puudutab eh, psühholoogilist eh, toetust, siis leiame, et meil on, et on vajalik holistiline lähenemine, sest kokkuvõttes Pansi haiglasse äh, tõi naised, nende, tõid naisi, nende füüsilised ähm, probleemid, nende vigastused, kuid äh, isegi äh, äh, ise, me panime tähele, et kui isegi, kui vigastused haavad raviti, siis see ei takistanud äh, Ehm, negatiiv, see ei takistanud seda, et naiste olukord oleks, oli äärmiselt tõsine, mõnikord eh, oli nende enesetunne nii halb, et nad eh, sooritasid eh, enesetapu. tihtipeale on äärmiselt raske sellises olukorras olla arst. mind ennastki vapustas sellist nende naiste olukorda aeg-ajalt äh, oli olukord äärmiselt raske, olin ka nii-öelda topeltrollis ja seega viisime sisse nii-öelda äh, psühholoogilise toetuse programmid ning äh, äh, nende elluviimine võttis aega rohkem kui füüsiliste vigastuste ravimine, sest väga raske on naistel sellistest hingetraumast üle saada, eriti kui neil sündisid vägistustest, vägistamistest lapsed oli naisi, kes sellest sai seksuaalorjad pärast seda, kui nende kogu perekond ära tapeti. ja tihtipeale needsamad timmukad ehm, lubasid eh, naistel lõpuks lahkuda kas vastsündinuga või peaaegu lõpuni kantud rasedusega. ja, ja tegelikult äh, tekitab see äh, naisele, emale äh, tohutu äh, psühholoogilise trauma ning me toetasime pikaajaliselt psühholoogiliselt neid naisi ning praegu me nõuame, et psühholoogiline abi oleks Aafrikas esmaabi osa, sest see on ainult võimalik ohvritel oma tervis tagasi saada Te rääkisite Kimberlist ning eh, kui me räägime konfliktist, siis eh, see ongi üks suuremaid probleeme Kongo iga, idaosas. Eh, praegusel hetkel on küll olulisem koobalt ja mitte teemantid. praegusel hetkel oleme me sellises piirkonnas, mis on üks rikkamaid kogu planeedil, kui te sinna aga lähete, näete te et see on, elavad maailma vaeseimad inimesed, kus naised sünnivad äh, sünnitusel, tuhat naist sajast tuhandest sureb sünnitusel, sest neil pole endiselt ligipääsu tervishoiuteenustele, äh, sest puuduvad teed, äh, puuduvad transpordivahendid ja isegi äh, Eh, kui need ligi pääsevad, ei ole eh, tervishoiuasutustel eh, vahendeid, et naisi vastu võtta ja aidata. ning kui te kujutate ette, tuhat naist, kes soovivad elu anda, peavad surema, samas kui pal-, vahendid on olemas nende aitamiseks, ma arvan, et meie oleksime soovinud seda, et Euroopa Liit, ma tean, et te kavatsete varsti selles osas seaduse vastu võtta, me sooviksime, et see seadus oleks palju siduvam, et äh, kontrollitakse mitte ainult Euroopa tasandil, vaid et oleks võimalik äh, midagi kontrollida, kontrolli läbi viia äh, ka päritolu kohta see oleks Euroopa Liidu suur pasu, panus, see aitaks mitte ainult kriisiolukorra lahendada, vaid äh, see aitaks ka eh, eh, inimõigustega siduda fina- eh,, finants- ja majandusküsimused, sest just nende tõttu tarbime me selliseid tooteid, mille päritolust ei olda teadlikud ja on võimalik teha teistmoodi ja selleks piisab, et et riigid, kus, mis mineraale kasutavad, saaks kontrollida seda, et et, et selliste ainete päritolu ei oleks kahtlane. sooviksin tänada härra Tännokit, kes rääkis William Hagi algatusest äh, mis meid kokku tõi sada viiskümmend riiki juunikuus, et mõeld-, välja töötada strateegia, kuidas äh, lõpetada vägistamise kasutamise sõjarelvana. see on oluline algatus, mida Euroopa Liit peaks toetama, sest see on ainus võimalus äh, Eh, teha midagi selleks, et riigid sellisele tegevusele ei ütleksid, selline lähenemine, selline käitumine aina rohkem levib, mõelgem selle peale, mis toimub eh, Süürias, Iraagis või ka Nigeerias on, on lihtsalt kohutav, eh, et inimene, et röövitakse kakssada tüdrukut ja teatakse, et need tüdrukud on kõik maha müüdud. Ah, see on äärmiselt väär, kohutav mõelda, et mida see inimene, kes nii räägib, äh, see, mida see, mida inimene mõtleb, kes niimoodi räägib, sest neil naistel on ju samasugused õigused, samasugused vajadused nagu temal endal. me peame äh, keelama maailmas keemiarelvad, bioloogilised relvad ja vägistamine äh, sõjarelvana on sama kohutav. me ei tohi äh, Ehm, selles osas äh, vaikida. kas on positiivseid arenguid äh, Kongo demokraatlikus vabariigis? me oleme täis lootust. on vaja, et asjad muutuksid. probleem on praegu selles, et äh, et valitsus eh, eitab, et eh, sellised probleemid eksisteerivad Kongo demokraatlikus vabariigis. Eh, näiteks lubati nii-öelda ja nagu me soovi, sooviksime näiteks erinevad äh, liikmetega, eripäritolu liikmetega kohtute sisseseadmist, see on äär,, see oleks äärmiselt tähtis, et oleks vaja tunnistada, et probleem on olemas ning lahendada resoluutselt see probleem. Äh, lootust on, mina näen, et lootust Kongos on äh, tänu naistele, tänu naiste tegevusele, see mitte sellepärast, et ma neisse ravin, mitte sellepärast, et ma neile kaasa tunnen, vaid kui ma näen, kui palju on nad kannatanud, kui väheste vahenditega on nad võimelised oma pered üles ehitama, oma kogukonnad üles ehitada. ma ütlen, et Kongos on veel võimalik loota ja ja tuleb lihtsalt teha kõik selleks, et lootused läheks täide. Madame Lösing. aitäh. ma istun siin. lugupeetud äh, härra doktor Mukwebe äh, mul on väga hea meel ja ma olen väga uhke, et te olete siin Euroopa Parlamendis ja tahaksin teid tervitada oma fraktsiooni ühinenud vasakpoolsete nimel see auhind, Sahharovi auhind antakse tihtipeale sageli äh, välja poliitilistel kaalutlustel ning seetõttu minu äh, fraktsioon suhtub selle auhinna väljaandmise tihtipeale väga kriitiliselt ja seetõttu on meil täna väga hea meel selle üle, et sellel aastal on see auhind läinud õigesse kohta äh, ning äh, nagu äh, teised kolleegid, äh, tahaksin teid tänada selle suure töö eest, mida te olete teinud. ma ei hakka kordama seda, mis on juba öeldud. tahaksin mainida, et ka mina ise olen kakskümmend aastat tagasi töötanud asutuses, mis osutas psühhiaatrilist abi ja olen väga äh, lähedalt näinud, kuidas sellised sündmused kogu inimese elu võivad mõjutada äh, väga paljud naised ja, ja tüdrukud ja samuti äh, mehed ja, ja noorukid tulevad meile sõjapõgenikena ja, ja ma tean, kui palju need inimesed kannatavad ja kui raske on neid inimesi aidata Äh, see on väga raske ning äh, seetõttu võlgneme me teile ka väga suurt tunnustust. Äh, ma tean, et äh, vägivald naiste vastu äh, äh, esineb kõigis maailma paikades, mitte ainult teie piirkonnas. ka siin Euroopas on toimunud sõdu, sõdu ja seksuaalset vägivalda on kasutatud sõjarelvana. praegu kõne, kõneldi siin juba Iraagist ja Süüriast, tahaksin siia juurde lisada et äh, jutt ei käi enam seal sadadest naistest, vaid tuhandetest naisest, äh, kes ähm, nendes, keda nendes piirkondades vägistatakse ja äh, seksuaalorjusesse müüakse ja seda toimub siis kahekümne, see toimub kahekümne esimesel aasta, sajandil. ma arvan, et siin Euroopas ähm, meie Euroopa Parlamendi saadikutena peame ka kõige eest vastutama kui seksuaalne vägivald on äh, sõjakuritegu, äh, siis ei pea me hulka äh, hukka mõistma ainult sellist sõjapidamist, vaid me peame üleüldse sõda kui poliitikavahendeid hukka mõistma. me peame ka hukka mõistma seda, et Kongos sel-, sellist vägivallavormi kasutatakse vägede poolt, kes on saanud koolitust Euroopa Liidu poolt me, e, e, Saksamaa valitsus näiteks on vabandust, nende piirkondade valit-, valitsused e, tihtipeale leiavad toetust just nimelt Euroopast. ja ka me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa ettevõtted ei oleks osalised sellistes vägivallategudes, sellepärast et seda on minevikus juhtunud, nad on ka selliseid vägivallategusid toetanud Äh, sellepärast et äh, koloniaalajalugu on äh, ikkagi väga tume peatükk meie ajaloos. siin on juba väga palju kõneldud kõigest, mida tuleb teha, ma arvan, et me peame edasi minema. vaesus on üks põhjus, mis on kõigi konfliktide aluseks ja seetõttu tähendab, et me peame võitlema ka vaesuse vastu ja ei tohi kõrvale ütelda, kallis kolleeg, palun lõpetage, meil on väga palju sõnasoovijaid. jah, äh, ma lihtsalt äh, paar lauset veel ütlen ja siis lõpetan. me peame takistama seda, et relvad Euroopa, et relvi Euroopast ostetakse ja müüakse neid teistesse maailma piirkondadesse, et seda tehakse lihtsalt selleks, et toetada meie strateegilisi partnereid ja eh, oma kasumeid suurendada, me peame selle eest vastutama, mis toimub. ja me peame, meie oleme ka süüdi selles, mis naistega teie kodumaal juhtub, aitäh, aitäh, ma vabandan, aga kui te kõik väga palju kõnelete, siis on eh, see on aga siis te oleksite pidanud seda ka eelnevatele kõnelejatele ütlema. jah, aga nagu te teate, aeg muudkui jookseb. proua Lohpiiler. aitäh. roheliste fraktsiooni nimel tahaksin teid samuti õnnitleda Saharovi auhinna puhul Te olete teinud tõesti suurepärast tööd ja te olete üritanud ka poliitilisel tasandil probleemidele lahendust leida. ma arvan, et te olete vastanud juba enamikule minu üksikasjalikest küsimustest aga tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et Inimõiguste Komisjonis me möödunud aastal tahtsime kaks korda minna Ida-Kongosse ja ka teie haiglasse, aga seal toimuva vägivalla tõttu ei antud meile reisimiseks luba. nii et, et on suurepärane, et te olete täna siin ning Inimõiguste Komisjonis meil käis ka naiste delegatsioon suurte järvede piirkonnast ja nemad äh, selgitasid, äh, mis nendega juhtus, kui nad läksid politseisse, kui nad kõnelesid, mis nendega juhtus. ning siis nad äh, puutuvad kokku inimestega, kes neid vägistasid, sellepärast et need on nende kogukonnas vastutavatel kohtadel või töötavad politseis. nii et, et kõik need küsimused, mis mul olid, te juba vastasite nagu te ise ütlesite, väga oluline on äh, tugevdada võitlust karistamatuse vastu. Äh, see on oluline ka ohvrite jaoks, äh, nad peavad aru saama, et kuritegude toimetulijad antakse kohtu alla, see aitab neil oma traumast üle saada. aga mul on siiski küsimus ka. Te kirjeldasite olukorda oma kodupaigas massilised vägi, ägistamised ning kui vaadata näiteks, mis toimub Libeerias, kus kodusõja ajal rohkem kui kuuskümmend protsenti äh, kõigist naistest äh, olid seksuaalse vägivalla ohvrid, äh, siis tekib küsimus, kuidas ühiskond tervikuna järgmise põlvkonna jooksul selle kõigega toime tuleb, millised on suhted naiste ja meeste vahel. niisiis minu küsimus, kas teie või Äh, keegi Kongos äh, on äh, asutanud ka kontakte teiste riikide, teiste ühiskondadega, kellel on olnud samuti kokkupuude selliste massiliste vägistamistega. olete te vahendanud kogemusi, kuidas põlvkondade vahel sellega toime tulla? aitäh. härra Bashir. Uh, Madam Chair, I will keep myself brief proua esimees, ma teen lühidalt, eh, sest aega on tõesti vähe. ma tahaksin ka õnnitleda doktor Mukweget eh, tema saavutuste eest, eh, mis tõesti väärivad Sahharovi auhinda. meil kõigil on emad, õed, tütred ja mul oli eile au ja privileeg olla koos väljas oma ema, tütre, tütre Miniaga ja tõesti, kui ma mõtlen äh, nendele naistele, keda vägistatakse Kongos äh,, kelle suhtes kasutatakse vägivalda, siis äh, on väga kurb. see, mis toimub Kongo demokraatlikus vabariigis äh,, toimub ka Maris Ringas äh, Sri Lankas kahjuks ja nagu te ise täiesti õigesti ütlesite, see on muutunud osaks strateegiast, vägistatakse põhimõtteliselt kogu kogukonda ja avalikult mitut inimest korraga. ja selle strateegia tulemusel paljud inimesed on sunnitud põgenema oma küladest, lahkuma kodudest, seda nimetatakse etniliseks puhastuseks. Euroopa koges seda vähem kui paar aastakümmet tagasi, see juhtus ka Bosnias. nii et äh, täiesti õigustatud äh, on rääkida sellest, äh, mis toimub praegu, aga tuleb mäletada ka seda, mis toimus minevikus. Te täiesti õigustatult ütlesite, et on tarvis õiglust ja tehtud ülekohtu heastamist ja te tõmbasite sinna punase piirjoone ja ma nõustun sellega, aga kuidas seda saavutada, on vajadus õigluse ja heastamise järele, aga kuidas seda saavutada, kas te oskaksite öelda? meil on jäänud veel ainult kümme minutit, äh, tõlkide tööaeg lõpeb pärast seda, nii et, et äh, palun tõesti, tehke väga lühidalt. jah. siis saab veel härra Mukwege vastata ka um,. I, I feel very moved. ma olen väga liigutatud, et mul on võimalus siin olla, ma olen parlamendis esimest korda ja esimest korda poliitikuna ja ähm, see, et kuulda nüüd teie tööst, on tõesti väga liigutav, see on seotud ka minu tööga äh, sotsiaaldemokraatina no, no naiste õiguste komisjonis näiteks. ja mul oli väga hea kuulda, et doktor Mukwebe rääkis keerukatest suhetest inimõiguste, sotsiaalse õigluse, võimu, poliitika, vaesuse, majanduse ja põhiseaduslike küsimuste vahel. eelmine nädal äh, läksin parlamendist Downing Streetile Ühendkuningriigis, et olla koos oma õdedega kes esitasid seal petitsiooni, äh, äh, sest äh, väheneb nende teenuste kvaliteet, mida osutatakse naistele, kes on olnud vägivalla ohvrid ja kes on nüüd varjupaiga taotlejad. abi naistele, kes on kannatanud seksuaalvägivalla all, täiskogul toimus äh, just arutelu globaalarengu raamistiku üle ja tõesti kohutav oli kuulda, et mõned minu parlamendi kolleegid leiavad, et Euroopa Liidu abieelarve peaks keskenduma eeskätt ühele küsimusele, maleeria, malaariaga seotud probleemide leevendamisele. Äh, ja see on kohutav, kuidas teie vaatenurgast vaadatuna see toetus ja abi, mida me Euroopa Liiduna pakume, äh, aitab kaasa sellele tööle, mida teie teete naistega, kes on kannatanud vägistamise all sõjas? suur aitäh, proua Prost-. Eh, eh, aitäh. ka mina tahaksin teid tänada selle töö eest, mida te olete teinud ja tahaksin äh, lisada midagi sellele, mida siin juba öeldud on. tegemist ei ole ainult Aafrika või Lähis-Ida probleemiga, selline asi toimub ka, äh, on toimunud ka Euroopas näiteks Balkani sõdade ajal. Äh, seda ei tohiks ära unustada ja loomulikult, eh, nagu te ütlesite, tegu ei ole uue probleemiga, selle probleemiga on naised pidevalt pidanud sõja ajal kokku puutuma. aga ma arvan, et eh, nüüd eh, meie siin Euroopa Parlamendis, kui otsustasime anda teile Saharovi auhinna, me näitame sellega, et me oleme läinud kaugemale, me ei räägi sellest enam ainult kui inimõiguste küsimusest. see on meie jaoks saanud prioriteediks julgeoleku küsimustes. ma arvan, et me peaksime kaasama kodanikeühiskonda ja valitsusi ning kui me midagi ette ei võta, siis äh, asi jätkub ja naised äh, elavad edasi häbiga ja tunnevad, et nad on äh, hukka mõistetud, nii et, et asjad lihtsalt eskaleeruvad. tegemist on siiski julgeoleku küsimusega ja seda me peame tegema ja soovin teile edu. ja nüüd on sõna jällegi teil, härra Mukwege. aitäh üritan vastata suhteliselt kiiresti. me töötame täna selle nimel, et äh, laiendada seda Pansis kasutatavat mudelit ka teistele piirkondadele, äh, kus on samasugused probleemid meiega, meil on olemas äh, kontaktid teiste piirkondadega, kohtusin just ühe Afganistani naisega Äh, kes, äh, kui ta kuulas minu ettekannet, oli pisarais ja ütles, et, et minu kodumaal naised elavad läbi samu asju, aga neil ei ole julgust sellest kõnelda. Äh, nii et, et nad elavad valus, nad surevad valus ja ma arvan, et see mudel, mis meil on, seda me võiksime siis nii-öelda viia ka näiteks Afganistani. meil on kontaktid ka Burkina Fasoga. Äh, seal ilmselt saame teha sama, äh, samuti äh, kasutada siis meie mudelit võitluses seksuaalse vägivallaga ning me siis tõesti üritame seda mudelit levitada ka Kongo demokraatlikus vabariigis Äh, ma tahaksin öelda, et äh, ilma äh, Euroopa teie toetuseta, ilma teie toetuseta poleks me kunagi saanud teha seda tööd, mida me teeme, sellepärast et kannatanute abistamine Äh, kui me ei saaks selleks äh, Euroopalt, Euroopa humanit-, komisjoni humanitaarabi talituselt toetust, äh, siis me ei saaks midagi teha, sest need naised, keda me abi, abistame, on vaesed, neile, me ravime neid täie-, täiesti tasuta, sellepärast et muidu ei ole meil mingit võimalust neid aidata. ning te kõnelesite siin punastest joontest ma olen tõesti väga meelitatud, et selle küsimuse tõstatasite. mulle tundub, et täna, kui äh, ületada see punane joon, kui pidada vägi, vägistamist sõja, sõjarelvaks, äh, äh, siis jah, see oleks väga vajalik. me leiame, et me peame Äh, kõnelema näiteks äh, nende riikide juhtidega, äh, näiteks Kongo juhtidega, sellepärast et võimud lubavad seda, mis toimub ning me leiame, et väga paljudes traditsioonides on näiteks verepilastus keelatud, miks ei saaks näiteks keelata ka niimoodi ära vägistamist, lihtsalt ühiskond Äh, ühiskond rohujuure tasandil peab sellistele tavadele selja pöörama. Äh, äärmiselt oluline on see, et need seadused, mis on vastu võetud, et neid ka kohaldatakse äh, meil on olemas väga head seadused, mis võitlevad seksuaalse vägivalla vastu, aga paraku, kui seda seadust hakatakse kohaldama, siis see seadus ei aita ohvritel õigust jalule seada ja tihtipeale äh, tõugatakse just äh, see inimene ühiskonnast äh, eemale. nüüd, mis puudutab rahvusvahelist tasandit, rahvusvahelist üldsust, siis ma arvan, et me teame, millised on need riigid, millised on relvarühmitused, kes sellist sõjameetodit kasutavad, kes kasutavad sellist relva naiste ja tsiviilühiskonna vastu ning eh, meil on terve rida meetmeid, mida me saaksime kasutada, näiteks eh, üks relvastatud rühmitus, eh, kes kes kasutab selliseid meetodeid, isegi kui neid kaitseb nende, nende riik, võiks neile ju näiteks mitte anda viisa, neile anda viisakeelu, mitte lasta neil näiteks reisida Euroopasse. kui on inimesed, kes Eh, eh, on selliseid eh, kuritegusid sooritanud, sellisel juhul need inimesed näiteks ei saaks lihtsalt oma jalga enam Euroopa pinnale tõsta. see on üks asi, mis võib inimesele heidutavalt mõjuda ja siis on veel ka varade külmutamine. on üsna palju meetmeid, mida Euroopa Liidu tasandil saaks kohaneda, kohaldada ja ka rahvusvahelisel tasandil ja need meetmed võivad ka heidutada inimesi, sest inimene teab, et kui ma midagi niimoodi teen, siis äh, tähendab, et mind heidetakse ühiskonnast välja ja äh, sellised punased jooned saaksime me kõik paika panna Eh, kui me tunnistame selle probleemi tõsidust, eh, siis on meil kõigil väga eh, lihtne need punased jooned paika panna ning mina leian, et et võib-olla see kunagi ka juhtub niimoodi, aitäh. Merci beaucoup, doktor Mukwege. Vous savez, quand on... suur tänu, härra Mukwege kui eh, me näeme kedagi sellist nagu teine, siis tundub maailm parema kohana. suur tänu teile, head õhtut!